niisiis, hääletuste selgitused ja alustame. Vaitseki raporti hääletuste selgitustega. kõigepealt proua von Storch, üks minut Äh, ma tänan, härra president. Äh, virtuaalvääringud nagu näiteks Bitcoin on siin teemaks. jah, virtuaalsed vääringud ja tehnoloogiad mõjutavad väga positiivselt, äh, saavad, võimaldavad kokku hoida miljardeid. tegemist on tehnoloogilisega hüppega, tohutu hüppega, mis võimaldavad väga kiireid võrgustikke, aga samas keskne maksustamine ja järelevalve on siin suureks probleemiks. reguleerimisel on vaja keskset lähenemisviisi ja blockchain tehingute puhul on see keeruline, meil on vaja uut tehnoloogiat, mis ei oleks ilma järelevalve ja reguleerimiseta ja ilma äh, komisjoni poolse järelevalveta ja Euroopa Keskpanga poolse järelevalveta, sest peavad äh, bürokraadid hoidma oma näpud eemal Bitcoinsist ja blockchain tehingutest. ma tänan, härra Mamink. Äh, ma tänan Bitcoin ilmus seitse aastat tagasi ja teisedki virtuaalvääringud ilmusid samal ajal. DLT tehnoloogiad äh, on tõesti mõjutanud oluliselt finantsturge ja muid sektoreid. Äh, on tulnud ajahetk, tuleb hinnata, mida need vääringud annavad juurde ning on vaja mõelda ka reguleerimise põhimõtete peale. virtuaalvääringutel on potentsiaal vähendada tehingukulusid, eriti kui tegemist on piiriüleste tehingutega ja rahaülekannetega ning äh, samuti äh, tugev kirenevad sellised toimingud ja tehingud ja suureneb turvalisus nende puhul. Για ένα λεπτό ο κύριος Πόλτσακ. Suur tänu, härra Poltšak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Ma tänan. Mina toetasin seda raportit, aga erinevalt eelkõnelenutest tahaksin ma hoiatada. Öö, ei tohi neid lasta täiel määral finantssüsteemi talitama ilma mingisuguse reguleerimiseta. ei saa muidugi kõiki inimeste tegevusi reguleerida, aga finantssüsteemi stabiilsus nõuab seda. Äh, see on meie kohustus ja seadusandja kohustus ja negatiivsed mõjud on ka virtuaalvääringutel. selle abil legaliseeritakse kriminaalset tulu. samuti spekulatiivsed mullid äh, võivad tekkida, mis kahjustavad kogu finantssüsteemi. suur tänu, järgmiseks Eh, proua Kelleri raporti selgitused, härra Mikins, palun. suur tänu. paar aastat tagasi algas rändekriis ja pärast seda on Rootsi sada seitsekümmend tuhat taotlust saanud varjupaiga jaoks, mis tähendab, et see neil on kõige suurem varjupaiga taotlejate osakaal oma elanike kohta kogu Euroopa Liidus. nõukogu otsuse kohaselt peab äh, võtma vastu äh, nüüd Rootsi Kreekas tuhat kolmsada, Itaalias neli tuhat kolmsada äh, pagulast, aga arvestades, kui palju pagulasi nad on juba vastu võtnud, siis tuleb neile vastu tulla. minagi toetasin Rootsi taotlust kaheteistkümneks kuuks peatada kvoodid pagulaste kohta. Rootsi on vastu võtnud üle saja kuuekümne tuhande pagulase aastal kaks tuhat viisteist ju ja see on pannud tohutu koorma Rootsi varjupaigasüsteemile ja suutlikkus analüüsida taotlusi on suure surve all kõikidel liikmesriikidel peab olema äh, võimalus käivitada selline kaitsemehhanism, kui tekib erakorraline olukord, nii nagu praegu Rootsi puhul on, kes on tohutult palju taotlusi saanud, mida nad ei suuda kõike läbi töötada. proua Koratsa-Pilt, palun. jah, Euroopa Parlament võttis suure enamusega vastu resolutsiooni, milles otsustati toetada Rootsit ja pa-, mille eesmärgiks on siis äh, Itaaliast ja Kreekast ümberasustamine peatamine aastaks. rahvapartei esindajana võitlesin mina selle eest, et me tunnistaksime seda, et Rootsi on võtnud vastu palju rohkem pagulasi kui kõik teised me oleme olnud äh, võrreldes teiste vastuvõtjate riikidega äh, väga suure surve all, nii et on vaja ajutiselt peatada see süsteem selleks, et oleks võimalik tulevikus äh, pagulasti vastu võtta väärikalt. Rootsi võib olla ka tulevikus pagulasi vastu võttev riik ja Rootsi on alati avatud nendele kodanikele, kes vajavad äh, toetust, aga ka teised riigid peavad oma vastutus kandma ja peavad äh, ümberasustamise eesmärke täitma. suur tänu ja nüüd äh, järgmisena raport Atlandi-ülesed andmevood, vabandust, resolutsioon ja härra Maamikin saab sõna uuesti. kolmas kord teil juba täna õhtul, täna siin sõna suur tänu. Atlandi-ülesed suhted, ähm, Euroopa Liidu suhted USA ja Kanadaga on maailmas kõige olulisemad. Need suhted on väga aktiivsed ja finantsmahud, äh, millest me siin räägime, on ka väga olulised. viisteist terabaiti sekundis äh, ja väga tihe on see suhtlemine siis andmevoogude puhul. aastal kaks tuhat neliteist äh, imporditi Euroopa Liidust äh, teenuseid äh, oluliselt sisse andmevoogude puhul viiskümmend neli protsenti kogu andmevoogudest ja see on üks nendest aspektidest, mis minu meelest on kõige olulisemaid üldse Atlandi-ülestes suhetes ja sellepärast äh, mina toetasin äh, seda tänast resolutsiooni ja see on väga hea Euroopa Liidu jaoks ja väga tähtis. suur tänu ja nüüd läheme edasi, järgmine raport, proua Griffini raport ja kõigepealt saab sõna proua Gertrude Darling. suur tänu, härra juhataja, energiavaesus äh, on eh, üle viiekümne miljoni eurooplase iga päev. terve mandri lõikes on inimesi, kes vaevlevad eh, kodude kütmise probleemi küüsis. mitte keegi ei peaks äh, sügaval talvel äh, oma kütet välja lülitama, sest neil ei ole raha selle jaoks ja keegi ei peaks tegema tegelikult valikut selle vahel, et kas saada kõht täis või äh, maja soojaks. ma toetan seda raportit kolleeg Griffinilt, see on samm, millega üritatakse seda probleemi parandada ja üritame energiavaesuse juurde ettevõteteni minna. ma tervitan seda, et Euroopa Parlament toetab tarbijaid, et tarbijad saaksid valida kõige parema tehingu enda jaoks ja loobuda nendele ebasoodsatest ähm, tariifidest ja mind hämmastab see, et Ühendkuningriigi äh, Tory ja UKIP-i äh, valijad täna äh, vali-, hääletasid ebaõiglase konkurentsi vastu, energiavaesusega niimoodi ei võidelda, et Theresa raport on väga selge kava ja plaaniga. suur tänu, härra Mamikins, palun. suur tänu, härra esimees. praegu on Euroopa Liidus toimumas äh, suure, suur energiareform. eesmärgiks on siis paindlikum, detsentraliseeritud äh, taastuvatel energiaallikatel baseeruv süsteem meie peamine eesmärk oleks äh, pakkuda siis äh, stabiilne pikaajaline õiguslik raamistik selle jaoks, selleks et energiaga varustatus ei katkeks. ja loomulikult on eesmärgiks ka see, et inimesed hakkaksid iseenda energiavajadusi täitma oma toodetud energiaga, see võiks olla tõsiseks valikuvariandiks äh, ka vähem asustatud aladel ja pikemas perspektiivis ma arvan, et me võiksime loobuda energiamonopolides. mõnedes riikides on see tõsine probleem ka veel täna ja loomulikult ma toetan, et me liigume selles suunas. suur tänu, kolleeg Makovei, palun. suur tänu, härra juhataja klassikaline keskküttesüsteem on aegunud ja ajast maas meil on täna palju tõhusamaid süsteeme, detsentraliseeritud taastuvatel energiaallikatel baseeruvad süsteemid ja komisjoni ettekande aluseks, ettepaneku aluseks on kolm sammast, tarbijate parem informeerimine selleks, et nad kasutaksid ja kulutaksid vähem energiat, teine sammas keskendub tarbija valikuvõimaluste avardamisele, selleks et neil oleks võimalik valida endale sobiv küttevorm ja kolmas sammas on äh, siis äh, tarbijakaitse ma toetasin seda raportit, aga ma arvan, et äh, me peame veel välja selgitama, kuidas energiavaesuse vastu võidelda terves Euroopa Liidus, sest igal liikmesriigil on energiavajadused väga erinevad ja ka keskmine sissetulek on liikmesriigiti väga erinev nii et meil on vaja mõistlikuid energiatulus, või tähendab, et energiakulu mõistlikkus nii-öelda on äh, väga erineva definitsiooniga. suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Boltšak. suur tänu! Euroopa Energialiidu projekt on äh, toetust väärt ja ma toetan äh, ka ühtse energiaturu väljakujundamist aga me peaksime olema siiski sellegipoolest väga ettevaatlikud äh, selles valdkonnas. me peaksime väga ettevaatlikult äh, mõtlema sellele, et millised meetmed tuleks käivitada ja kinnitada Euroopa tasandil ja mis peaks jääma liikmesriikide tasandile. see on ka Euroopa Komisjoni ähm, ettepaneku kohta koostatud raporti mõte. mulle selles raportil väga meeldib see, et selles rõhutatakse Euroopa ettevõtete konkurentsivõimele, sellele, et seda tuleks toetada. ja siis mulle meeldib ka see, et nõutakse läbipaistvust ja, ja see mulle meeldib, et eesmärgiks on seatud tõesti toimuva energiaturu loomine. oluline on aga selles kontekstis ka tarbijakaitse ja kaitse energiavaesuse eest, see on kõikide jaoks, kes me siin istume paremtsentristlike ridades, suur tänu! suur tänu! järgmine raport, proua Maria Arena raport, see puudutab vaesuse soolisi aspekte ja kõigepealt saab sõna härra Škripek. suur tänu, härra juhataja. me räägime täna naiste vaesusest mis ta, ja see on otseselt seotud naiste ja meeste vahelise mittevõrdõiguslikkusega. no mis see dokument on, mis siis äh, tegelikult äh, viitab sellistele aspektidele, kes on need, kes võitlevad nii-öelda seksuaalse sättumuse kaitse eest, nad isegi ei nimeta, kes nad on, me peame ikkagi äh, Äh, leppima sellega, et meeste ja naiste vahelised palgad on erinevad, see viib selleni, et pensionid on erinevad, naised on aastaid kulutanud äh, laste eest hoolt kandes või äh, vanurite eest hoolt kandes, ka seda tuleks tasust, tasustada, on lisaks sellele veel haavatud grupid, üksikud emad, pensioniealised naised, naised, keda kelle kohal kõlgub töötuks jäämise oht, nendega kõikidega tuleb arvestada ja me ei saa pidevalt öö, loomulikult äh, selle juures aga tagada selle, et äh, naisi tuleks eriti, eraldi kaitsta kuidagi nende sotsiaal, seksuaalse sättumuse pärast, mitte nende aspektide pärast me ei võitlema. naiskomisjon, see peaks tegelema naiste tegelike probleemidega ja selle asemel aga praegu nad ainult peale suruvad mingit sooideoloogiat, suruvad kogu aeg läbi selle nii-öelda stereotüüpide vastast võitlust äh, ja allutavad oma tegevuse teatud lobigruppide nõuetele. ma ei toeta seda, härra Maamikins järgmisena suur tänu, härra juhataja. kuuskümmend neli miljonit naist ja viiskümmend seitse miljonit meest Euroopa Liidus elavad vaesuses. ja see tähendab seda, et naisi on palju rohkem, kes on vaesusohus ja, ja tõesti risk naiste puhul vaesusesse laskuda on suurem see puudutab äh, naisi igas äh, vanusegrupis ja ühiskonna lõikes ja tuleb ka seda jälestavat fakti äh, siin rõhutada, et naistel on väga raske oma tööd üldse teha, karjääri teha, põhjuseid selleks on palju ja mina teeksin ettepaneku, et komisjon nii kiiresti kui võimalik ähm, koostaks ülemaailmse algatuse selleks, et emade isade vajadustega paremini arvestada. suur tänu ja läheme edasi. ja järgmisena saab jälle sõna härra Mamikins. see härra Daltoni raportile. Te võite jäädagi püsti seisma, sest see järgmine sõna kõnelete jälle teie. peaksin ütlema et viimase kahekümne aasta jooksul, mil äh, ühisturgu on reformitud, on tekkinud uus turg, millel pole enam tariifseid tõkkeid, kuid mittetariifsed tõkked endiselt äh, on jõus. sellega seoses mõistame, et bürokraatiat on vaja vähendada ja samas ka peab teenuste kvaliteet paranema. meie liikmesriikides on süsteemid erinevad, et võib tekkida olukord, et eh, näiteks, eh, näiteks tähitud kirjad jõuab kiireni, kiiremini kohale kui digitaalselt saadetud kiri. proua Makovei, üks eh, minut, suur tänu teile jõuamine oli võimalik seoses sellega, et olid äh, ühtsed äh, eesmärgid ära kaotada tariifsed tõkked, nüüd on meil mittetariifsed tõkked. Need äh, toovad kaasa lisakulusid ettevõtetele, kes soovivad turul tegutseda. Nemad on kõige raskemini tabatud ja käibemaksudes ka on neil probleeme ja teatud liikmeriikides, liikmesriikides ka oma hargmaiste ettevõtete tegelemine, tegutsemist võib nimetada äh, mittetariifseks äh, tõkkeks, see mõjutab väga paljusid teenuseid äh, ja tooteid. samuti ka võrdsuse puudumine internetimüügis on samuti mittetariifne tõke. Öeldakse, et äh, kui äh, jõutakse lõpule äh, ühisturu ülesehitamisega, äh, siis toob see kaasa üle kuuesaja miljardi eurose kasu. suur tänu ja nüüd viimane raport, Lara Komi raport ja üheks minutiks proua Makovi. Teil on jälle sõna. proua Makovei, teil on sõna kui te ei soovi enam sõna, siis äh, äh, hääletusselgitused on lõppenud ning äh, protokoll esitatakse kinnitamiseks järgmisele täiskogule. ning samuti ka kõik raportid, mis äh, tänasel äh, hääletusel